Începem explicațiile la vot. Ja hääletame, alustame hääletuste selgitustega. Ja kõigepealt hääletuste selgitused, mis puudutavad äh, härra Lambsdorfi raportit. Härra Hannan, palun. Aitäh. Võttes Äh, Šveits on äh, suurepärane ja edukas äh, rahumeelne riik, kus on kõrge demokraat-, rahulolu demokraatia tasemega, kus on väga kõrge e-, elatustase ja kellel on väga head suhted oma Euroopa Liidu naabritega. Šveits on Euroopa Liidu partner ja sõber ja kahepoolselt nad siis täidavad mõningaid äh, Äh, Euroopa Liiduga seotud kohustusi, aga neil on võimalus omaenda seadusi kehtestada ja see tundub olevat väga kasulik äh, mudel olla väljaspool Euroopa Liidu jurisdiktsiooni, ei ole mingit äh, takistust teha koostööd. loomulikult me ei saa kopeerida seda, mida teeb Šveits, me loomulikult väga palju NATO liikmetena osaleme rohkem Euroopa Liidu kaitsetegevuses, aga me toetame oma sõpru, aga oleme samas kõrval. see on väga kasulik mudel, mida saab väga hästi laiendada mitte ainult Ühendkuningriigile, vaid ka teistele Euroopa riikidele. aitäh ja nüüd saab sõna härra Sebastian. Gracias, señor president. He votado en contra suur tänu, härra president, mina hääletasin selle uue majanduspartnerluslepingu vastu Lõuna-Aafrika riikidega, sellepärast see on väga kahjulik ehm, Euroopa tsitruseliste ning apelsinitootjatele ja eriti just Valencia piirkonna tootjatele. see on väga suur löök meie tootjatele, sest et selle perioodi jooksul on siis samal ajal nii imporditud apelsinid kui meie enda kasvatatud apelsinid turul. nii ehk naa ka peavad kannatama apelsinikasvatajad ebaõiglase konkurentsi all näiteks Maroko apelsinidega ja pealegi maksavad suured supermarketiketid neile täiesti olematut hinda ja lõppkokkuvõttes soodustab see euroskeptilisuse levikut, nii et mul on seda raske kõi-, oma valijatele selgitada, sest et on ilmselge, et Euroopa Liit ei seisa mitte Euroopa Liidu tootjate eest, aitäh. proua Aguilera Garcia, palun suur tänu, härra president, mina hääletasin selle partnerluslepingu vastu, sest et veelgi on näha, kuidas Euroopa Liidu välispoliitika on vastu Euroopa ühisele põllumajanduspoliitikale ja tootjate vastu, siin räägin ma tsitruse kasvatajatest, mina olen pärit Lõuna-Hispaaniast, Andaluusiast, kus samuti kasvatatakse palju tsitruselisi, samamoodi nagu Valencias sellele ei ole pööratud siin mingit tähelepanu. teiseks tahaksin veel öelda, et sektor ei olnud absoluutselt teadlik nendest äh, kokkulepetest ja see kuue nädala võrra pikendamine, mis langeb kokku Hispaania apelsini tootmisperioodiga, oli neile täiesti teadmata, nii et me ei saa seda sugugi meie põllumajandussektorile teha äh, selles lepingus on ka positiivseid aspekte, kuid äh, see kahjustab oluliselt meie põllumajanduspoliitikat ja ka meie tsitruse kasvatajaid. <clears throat> proua Makovei, palun. aitäh. kümne järgneva aasta jooksul äh, äh, Aafrika, Karaabia mere ähm, riigid äh, liberaliseerivad üheksakümmend protsenti oma kaubavahetusest Euroopa Liiduga, see on võimalik kahe tuhande kuuenda aasta lepingu mm, tõttu, see leping ei ole aga täiuslik, Euroopa Liit peab olema ambitsioonikam, jätkama äh, läbirääkimisi selleks, et kaasata ka teenuseid, autoriõigusi ja riigihankeid, jätkusuutlikku arengut. sellest oleks kasu äh, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse riikidel ja see oleks äh, veelgi olulisem praegu, kui meil on tegemist äh, pagulaskriisiga, nende riikide majanduste mitmekesistamine äh, tagaks rohkem stabiilsust, rohkem võimalusi nende kodanike jaoks ja oleks kasulik samuti ka Euroopale. aitäh, proua Senra Rodriguez, palun! aitäh, härra juhataja, mina hääletasin vastu, sest sellega toob kaasa suured negatiivsed tagajärjed VKE-de jaoks, puuviljakasvatajate jaoks, viinamarjakasvatajate jaoks, veinitootjate jaoks. ma leian, et tegemist on leppega, mis on suunatud nende piirkondade rahvaste vastu ja lääne ettevõtjad püüavad ekspordist ja impordist tohutut kasu lõikavad Äh, muuhulgas siis, kui nad tulevad Angolast, Botswanast, rääkimata sellest, et sealt on pärit ka äh, kalliskivid, teemantid, muuhulgas tegutsevad aktiivselt äh, argmaised kompaniid Namiibias. Nad viivad aastast välja ko-, kapitali kolmekümne kolme miljardi USA dollari eest nad saavad seal kohapeal võimaluse juurdepääsuks odavatele toormetele ja nüüd ma annan sõna kolleeg Tšufridale. Äh, mina hääletasin selle vastu sest see oleks taakord, taaskord löök meie põllumeeste vastu, eeskätt Lõuna-Euroopa põllumeeste vastu, kes kasvatavad tsitrusvilju ja teisi lõunamaiseid vilju, ausalt öeldes meie piirkondast pärit kõige tervislikumad tsitrusviljad ja seetõttu ei saa ma toetada seda lepet, mis õõnestab meie tootjaid, nende konkurentsivõimet. ja nüüd hakatakse meile dumpinghindadega sisse vedama tooteid, mida pole üleüldse varasemalt öö, äh, kontrollitud komisjon, kes sõlmib nüüd siis selle lepingu, teeb seda mõjuhinnanguta selles osas, mis tegelikult üldse selle lepingu sõlmimine endaga kaasa võib tuua meie põllumeeste jaoks, kes peavad kõik niisugused olukorrad kokkuvõttes oma taskust kinni maksta. proua Pekin, suur aitäh! meie öö, äh, äh, viie tähe parteist hääletasime selle vastu sellepärast, et mitte sellepärast, et see on leping, millega Aafrikat aidata, vaid tegemist on Aafrika, lõppkogus Aafrika vastu suunatud lepinguga sest, sest kaheksakümmend kuus protsenti jäävad meil öö, tollimaksud saamata. kui me räägime Lõuna-Aafrika Vabariigi Äh, apelsinidest, siis ka nendel on koristusaeg siis, kui see koristusaeg nendele puuviljadele on meil. see lepe ei taga kestlikku arengut, vaid äh, viib edasi äh, väikeste põllumeeste et- ja nende ettevõtete hävitamiseni. me peame tõesti väga kiiresti kaaluma Äh, kas tõesti on vaja seda lepet niisuguses tempos ratifitseerida, kus tegelikult liikmesriikidel puudub igasugune võimalus kaasa rääkida, lisaks kõigele peame maksma lõivu väga kõrgetele tollimaksudele. ja, ja aitäh ja jätkame järgmise resolutsiooniga, tegemist on Poola resolutsiooniga ja härra Hännan ei ole siin saalis enam kohal ja annan sõna härra Jaarile aitäh, härra esimees. täna me rääkisime pikalt Euroopa Liidu toimimissuutlikkusest ja minu meelest see resolutsiooni elluviimine aitab kaasa Euroopa Liidu senisest paremale toimimisele, mul on väga hea meel, et siin öeldi välja oma seisukohad selgelt ja ma usun, et vastastikku on tegelikult ka õige, kui me osutame tehtud üksteise tehtud vigadele. ma lähtun sellest, et vastu võetud resolutsioon viiakse ellu, mis tagab meie tegutsemisvõime ja kui soovite, siis ka Euroopa Liidu toimimisvõime tulevikus. suur aitäh ja nüüd kolleeg Baski. suur tänu. mina olen selle resolutsiooni vastu sellepärast, et see kujutab endast sekkumist suveräänse Poola riigi siseasjadesse resolutsiooni toon on selline, et see justkui ütleks poolakatele, kuidas omaenda riiki juhtida. Euroopa Liidus kaheldakse selles, kas Euroopa Liidu juhid on äh, selge mõistuse juures, me peaksime toetama suveräänsust, lähimuse põhimõtet ja laskma riikidel ise ennast valitseda. vastasel juhul me ilmselt näemegi seda, mida nõukogus juba näha on olnud aga Poola jääb suveräänseks riigiks, härra Korvin-Mikke. mina hääletasin resolutsiooni vastu, kuigi ma olen praeguste võimude vastu Poolas, aga kui tuleb mingisugune surve väljastpoolt, siis ei ole see ka soovitav ja tundub, et see resolutsioon lihtsalt toetab võimul olevat valitsust, mitte ei võta neilt seda toetust ära. nii et kui me nüüd räägime sellest, et praegune Poola valitsus on kehv valitsus, siis tegelikult oli ka eelmine valitsus väga kehv ja sellepärast hääletatigi võimule praegune valitsus, härra Jurek, palun. aitäh Euroopa Parlament tegeleb Poola demokraatiaga. ta kontrollib, kuidas Poolas demokraatia toimib, kuid selle töö kontekst on täiesti groteskne. mitmeid kuid ei ole toimunud presidendivalimisi, siis kahtlustatakse need tulemustes nüüd äh, on probleeme selles osas, mida mõista perekonna all ja on probleeme ka vähemustega. Äh, Prantsusmaa enamik, äh, Prantsusmaa äh, rahvusassamblees ei ole ühelgi parteil arusaadavat häälteenamust ja nüüd te tahate tulla sekkuda Poola siseasjadesse, kui teil endal demokraatia longab kahte jalga. Castaldo. suur tänu ja nüüd lähme edasi härra Castaldo raporti juurde härra Hänanit ei ole saalis. ja annan sõna proua Forensale, palun argomentare le ragioni del eh, mio voto di astensione. ma tahaksin ka rõhutada, miks ma jäin erapooletuks. mitte sellepärast, et ma ei hindaks härra Castaldo pingutusi, ma jäin erapooletuks, sest ma leian, et midagi on vaja muuta selles, mida praegu tehakse Euroopa Liidu ja äh, Tuneesia vahel, mida tehakse Tuneesia rahva jaoks. meil oleks vaja tuneeslasi toetada, aga tegelikult me edendame vabakaubanduspoliitikat, mis aitab kaasa hargmaistele äh, kontsernide tegevusele ja toob neile äh, kasumit, aga ei aita sugugi kaasa olukorra pehmendamisele Lõuna-Euroopas ja farmerite olukorda. me eh, muudkui aga suurendame vabakaubanduskvoote Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel. Euroopa Liit peaks ju tegelikult aitama ka sel juhul ka eh, Tuneesial ületada sealset võlakriisi. Äh, proua Makovi, palun suur aitäh, viis aastat pärast Araabia kevade liikumist on Tuneesia positiivseks näiteks demokratiseerumise protsessis. Tuneesia Tuneesias elab hetkel peaaegu miljon liibüalast, kes on sõja ja õuduste eest põgenenud. me peaksime kindlasti olema abiks Tuneesiale selleks, et kinnistada demokraatlikku režiimi tänu stabiilsele demokraatiale Tuneesias on võimalik stabiliseerida terve piirkond, me peame jälgima, mis toimub avalike hangete turgudel, peame rõhuma valimisaparaadi sõltumatusele, loomulikult äh, reageerivad sellisele olukorrale positiivselt investorid Eurojusti kaudu tuleb samuti tihendada suhteid Tuneesiaga, nii et loodetavasti läheb kõik äh, samas vaimus edasi. härra Maulu, palun. aitäh, härra juhataja, ma olen täiesti kindel selles, et see on väga oluline dokument asi on poliitiline lepe, mitte ainult majanduslepe. see on ainus demokraatlik riik, moslemiriik selles piirkonnas ja Araabia kevade käigus suutis see riik, nagu öeldud, liikuda edasi demokraatia suunas, seetõttu peaks Tuneesia mudelit rakendama kogu öö, Aafrikas ja tänu sellele on nüüd Tuneesia noortel ka tulevik ja neid ei suunata terrorismi ja vägivalla teele. Euroopa Liit on Tuneesia jaoks väga suur äh, partner Tuneesia jaoks ja Euroopa Liit suudab tõesti äh, olla võrdväärikas pakter, partner Euroopa Liidul on võimalik teha asist koostööd selle Põhja-Aafrika riigiga. suur aitäh ja nüüd kolleeg Jutšuk. lugupeetud kolleegid, ma toetasin seda raportit sellepärast, et Tuneesia ei ole mitte ainult riik, kus algas Araabia kevad, vaid tegemist on ainsa riigiga, mis on seal piirkonnas, mis on äh, õigusriigi põhimõtteid äh, tugevdanud äh, ja kus kodanike vabadused on tagatud, see on üsna korralik, seal on üsna korralik kodanikuühiskond, aga riik on silmitsi suurte probleemidega, ebastabiilsus selles piirkonnas, terrorismioht Need mõjutavad äh, ka väga negatiivselt äh, turismitööstust ja seetõttu Euroopa Liit peaks aitama Tuneesial tagasi pöörduda stabiilsuse, demokraatia, hea valitsemistava äh, teele ja oluline on teha koostööd terrorismivastases võitluses, sest see on suureks väljakutseks mitte ainult Tuneesiale, vaid ka Euroopa Liidule. meil on vaja ühist strateegiat, ühisprogramme deradikaliseerimist, see on kõige parem äh, terrorismivastase võitluse mehhanism. härra Pospišil, palun. siiski nüüd jätkame härra Palaši raportiga. härra Hännanit ei ole siin ruumis ja nüüd saab sõna proua Forenza. Äh, aitäh ma tahaksin lühidalt selgitada, miks ma hääletasin selle raporti poolt. see on esimene samm selleks, et võidelda sotsiaalse dumpingu vastu Euroopa Liidus. ma olen seisukohal, et see on esimene samm, pelgalt esimene samm, teha on veel väga palju, selleks, et sotsiaalse dumpingu vastu Euroopa Liidus võidelda, sest et sotsiaaldumping on äh, ohjeldamatu üleilmastumise tagajärg, mis annab võimaluse hargmaistel ettevõttel niimoodi tegutseda, millega kaasneb dereguleerimine ja millega õõnestatakse töövõtjate õigusi. me peame tegema sotsiaalsele dumpingule lõpu, ma leian, et see eeldab seda, et me viime Euroopa Liidus sisse tööstandardid, me peame tõstma liikmesriikide vastavaid standardeid ja me räägime sellest homme veel ka täiskogul. proua Lopez-Bermejo, suur aitäh, sotsiaalsete õiguste töötingimuste ähm, alanemine on sotsiaalse dumpingu üks tagajärgi. me näeme seda järjepidevalt juba mitukümmend aastat Euroopa töötajad vaesustuvad, Euroopa Liidus on olemas vahendid selle kõige vastu võitlemiseks, aga direktiivid, mida heaks kiidetakse näiteks transpordisektoris, neid tegelikult ellu ei rakendata või siis hoitakse nendest kõrvale muude õigusaktidega, nagu näiteks lähetatud töötajate oma. me tahame samu õigusi kõikidele töötajatele me nõuame inspektsioonide läbiviimist, trahvide kehtestamist vastutavatele isikutele, me peame võitlema riiulifirmade vastu ja me peame tugevdama sotsiaalset dialoogi ning kollektiivläbirääkimisi. tuleb kinni pidada kehtivatest õigusaktidest ja Euroopa Liidu põhiväärtustest. Euroopa Liit aga võtab endalt ära võimaluse üldse luua mingi demokraatlik Euroopa. aitäh! Äh, proua Curtin Darling, palun. suur aitäh. on lüngad Euroopa Liidu õiguses äh, ja see on viinud äh, südametunnistuseta mm, tööandjate poolse töötajate ekspluateerimiseni ja see on mm, tekitanud kohalikul tasandil ksenofoobiat ning viha võõrtööliste vastu. paljud minu valimisringkonna inimesed on, kardavad, et nende elutingimused võivad halveneda. on aeg need lüngad täita, eriti just lähetatud töötajate küsimuses. just ähm, sellepärast ongi see raport väga oluline. võrdse töö eest võrdne tasu kehtib ju kõigile üle terve Euroopa Liidu. kui me ei lahenda seda probleemi praegu, siis äh, selle tagajärjed Euroopa Liidule võivad olla pikemas plaanis katastroofilised ning see tegelikult võib panna selle väga olulise liidu äh, püsimajäämise ohtu. härra Juurek, palun. vabandust, siiski härra Korvin Mikke. <laughs> aitäh, loomulikult hääletasime selle raporti vastu, sest luuakse uus instrument, meil ju tegelikult praegu äh, mitteformaal-, eba, mitteformaalset dumpingut ei ole ja nüüd me räägime sellest dumpingust, mis tegelikult äh, kitsab, kitsendab äh, töövõtjate vabadusi, aga ka tööandjate omi. siin on oluline töövõtjate, tööandjate õiglane vahekord, siin rõhutati, et töövõtjate õigusi tuleb austada, aga andke andeks, on vaja silmas pidada ka tööandjate õigusi ja proua Forenza, kes sellest rääkis, peaks seda ju isegi ju ka paremini teadma. Te, siin nõutakse, et rohkem kontrolli on väga oluline, aga see tähendab seda, et vabadusi on hulka vähem õigusi, isegi Stalini ajal kehtestati väga ranged kontrollinõuded, mina hääletasin vastu. ja nüüd kolleeg Jurek. Euroopa Liit peaks ühiselt üksteist toetama, aga mitte üksteist hävitama. kui me räägime sotsiaalsest dumpingust, siis pole see mitte midagi muu, kui äh, riikidevahelise konkurentsi äh, ärakaotamine. nüüd te peate arvestama, et äh, läänemaailma hüvesid ei saa enam kasutada, need liikmesriigid peaksid ise oma tööjõukulusid vähendama ja tegelikult on nii, et kui me astusime Poolana Euroopa Liitu, siis me äh, lootsime, et hakkab siin tek-, toimima tõepoolne ühine konkurents ja ühine turg. proua Haagen, palun, aitäh, ma toetasin sotsiaalse dumpingu raportit ja täna öö, äh, rääkis äh, härra Juncker ka sellest, et sama töö eest samas kohas tuleb maksta sama tasu sama tasu samas kohas töötamise eest on komisjoni jaoks väga oluliseks põhimõtteks ja see on väga oluline Euroopa Liidule. mul oli hea meel toetada ka seda ettepanekut, et liikmesriikides kehtestatakse miinimumpalgad, meil Iirimaal on miinimumpalk ja ma toetan seda ettepanekut, et kõik liikmesriigist kooskõlas äh, nende riiklike traditsioonide ja tavadega kehtestaksid äh, miinimumpalgad. ma saan aru, et äh, miinimumpalgad on liikmesriikide pädevuses, aga me kõik teame, et korralik tasu töö eest looks sotsiaalset ühtekuuluvust ja see on sotsiaalse dumpingu vastand, vastumürk sotsiaalne dumping õõnestab Euroopa Liitu vägagi kohutaval kombel aitäh ja nüüd on äh, istung katkestatud kuni kella kolmeni, aitäh!